Colleagues, um, if you could please take your places. kallid kolleegid, palun võtke istet. Äh, lihtsalt, et kõik austerlased vähemalt istuksid kohtadel. see oleks täiesti sobiv. võtke istet, äh, kolleegid. suur tänu. mul on väga hea meel tervitada siin äh, nüüd pärastlõunase istungi esimesel punkti all proua Johanna Mikl-Leitnerit, kes on Austria födera-, föderaalsiseminister ja tere tulemast ähm,, proua Mikl-Leitner! tulemas on siis nüüd äh, arvamuste vahetus, nimelt äh, septembri alguses astus Austria väga olulise algatuse äh, suunas, äh, arvestades äh, humanitaarolukorda praegu Euroopa riigis, Euroopa Liidu piiridel ja teatavates kolmandates riikides. selle algatuse nimetuseks on Päästke elusid ja mul on väga suur au tervitada siin föderaalministrit, kes jagab meiega selle algatuse detaile ja vastab võimalikele küsimustele, mis võiks liikmetel olla mis puudutab ümberasustamist, siis ma tahaksin teid, teile teavitada ka sellest, et üheksandal detsembril on Genfis tulemas äh, ÜRO inimõiguste voliniku ministrite tasandiline doonorite konverents äh, selleks, et vastata Süüria pagulaste probleemile ja te, peaks olema ka voliniku poolt esitatud dokument. ja järgmisel komisjoni kohtumisel peaks siis äh, Euroopa Komisjon andma meile ülevaate mm, selle vooru, foorumi tööst aga täna jah, üks äh, selline harvadest äh, olukordadest, kus äh, on meie ees mõni minister, kes on ise midagi algatanud. nagu te teate, proua minister, ümberasustamine on teema, kus, mille osas meil parlamendil on teatud pädevus ja loomulikult see puudutab varjupaja ka paketti ja muid taolisi küsimusi ja Äh, paluksime teil siis jagada oma kogemust äh, meiega ministrina ja sellest, mida te olete liikmesriikide tasandil algatanud. ja oleme väga huvitatud sellest, äh, kuidas teie olete sellele teemale lähenenud Austrias. Te olete väga-väga teretulnud meie komisjoni ette ja sõna on teil, palun. südamlik tänu nende väga soojade sissejuhatavate sõnade eest. mul on eriti hea meel, et ma tohin olla täna siin libekomisjonis äh, teie külaliseks. mitte ainult äh, riiklikul tasandil ei ole parlamendiga koostöö väga tähtis, vaid ka Euroopa tasandil, kus Euroopa Parlamendi liikmed on meie partneriteks ning mul on väga hea meel, et meie äh, Austria algatust äh, Päästke elusid äh, saan ma täna teile siin lähemalt tutvustada. Te teate kindlasti, milline harukordne olukord on tekkinud ning äh, erilised olukorrad vajavad kiireid ja professionaalseid lahendusi. professionaalsed ja kiired lahendused, eriti mis puudutab rändevoogusid, me teame seda, et Süüria naaberriigid, nende Äh, põgenikelaagrid on äh, pungil täis ja kui me vaatame Põhja-Aafrikasse, äh, kus tuhanded inimesed ootavad Euroopasse ülesõitu. ja kogu see temaatika, et Euroopas on riiklikud koolisüsteemid suure koormuse all, sellepärast et kümme kahekümne neljast liikmesriigist võtavad üheksakümmend protsenti kõikidest asüülitaotlustest vastu. ja just ülekoormatud riikides ei äh, suuda, suudeta hoolitseda just kaitset vajavate inimeste vahel ja seetõttu oleme ette pane-, pannud äh, meetmed kahel tasandil. Äh, ühest küljest on vaja meil algatusi selleks, et illegaalse migratsiooni vastu võidelda ning sellega seotud ka loomulikult äh, inimkaubitsejatega tegelemine ning teisest küljest inimesed, kes vajavad äh, kaitset, nad peavad saama legaalsed ja ohutud teed, kuidas Euroopasse äh, jõuda. ning meie suur eesmärk päästke elude projektiga ongi just neid kahte problemaatikat koondada. ühest küljest on oluline põgenikud äh, kaitse alla võtta seal, kus nad parajasti asuvad, äh, nii et nad ei pea äh, kellelegi vahemehele maksma selle eest või vahemeestele loota. selleks on meil vaja usaldusväärseid partnereid, usalduspartneri, usaldusväärsete partnerite all näiteks pean ma silmas ÜRO peakulaste agentuuri. vaja on ka Euroopa Liidu üldiseid programme rakendada, siin on loomulikult vajalik ka kõikide Euroopa Liidu liikmesriikide toetust ning osalust ning seda äh, solidaarselt ja võrdselt. just solidaarsus äh, küsimus äh, on Euroopa põhiväärtus ning hoiab Euroopat koos. just see solidaarsusküsimus pagulaste voogude ja asüülitaotluste osas võib Euroopat lõhestada, kui me ei leia lahendust. nii et äh, meie eesmärk on kogu Euroopa kaasatus, kus äh, inimesed, kes kaitset äh, vajavad, abi saavad. mida on vaja teha? esiteks on meil vaja tasakaalustatud asüülitaotluste jagamist kogu Euroopa Liidus. jah, ma tean, et selline võrdne jagamine Äh, selle mehhanism tuleb eelkõige välja töötada kõigepealt. Äh, siin me saaksime erinevatelt organisatsioonidelt äh, abi paluda. teiseks, teine samm peab olema kaitset vajavate inimeste vastuvõtmine Euroopas toimub vastavates vastuvõtukeskustes. me teame, et see küsimus on kiireloomuline, sellepärast et just konfliktipiirkondades on olukord väga akuutne, alates Põhja-Aafrikast ja lõpetades Lähis-Idaga. nii et meil on vaja professionaalseid ettevalmistavaid tegevusi ning äh, kiiret menetlemist. ja ma tean, et kõikidel tasanditel on vaja kaasatust ja toetust liikmesriikides, Euroopa Komisjonis ning ka siin Euroopa Parlamendis loomulikult. ning ma palun teie käest seda toetust. kuna ma, me oleme poliitiliselt vastutavad, siis me ei saa pealt vaadata, kuidas inimkaubanduse ohvriks langenud inimesed hukkuvad. ja äh, meil on need kaadrid silmade ees Äh, siis kui me mõtleme sellele, et just viimastel kuudel äh, tuhanded inimesed on uppunud Vahemere lainetes ja seetõttu inimkaubitsejatega võitlemine on üks meie ülesannetes ning kaitset vajavate inimeste jaoks me peame tagama legaalsed ja turvalised äh, teed Euroopasse ning äh, oluline on võtta ära surve asüül, asuul, asüülisüsteemidelt ning äh, piiririikidelt äh, ja samas kaitsta tõesti inimesi, kes meie kaitset vajavad meie projekt Päästke elusid peab siin konkreetsed panused andma ning mul on väga hea meel, et uus migratsioonivaldkonna volinik härra Avramopolis tohin ma siin ette kanda seda ettepanekut päästkeelusid projekti jaoks. see on ettepanek, mis näeb ette kõikide liikmesriikide osalust ning kaitset vajavate inimeste võrdne jagamine peaks äh, olema garanteeritud solidaarsuse alusel üle Euroopa Liidu. selles ettepanekus peame me abi vajavate inimeste me ei tohiks enam lubada neil inimestel riskantset teed võtta ette üle Vahemere, nii et nad riskivad oma eludega, vaid me peaksime neile tagama turvalise teekonna Euroopasse ning see uus süsteem aitab ka inimkaubitsejatega äh, võidelda, nii et nende ettevõtlusharu sureb välja. ma arvan, et selle ettepanekuga on ilmselt kõik ka nõus, kui me suudame õiglast ja võrdset jagamist tagada. igal juhul, kui tahtmine on olemas, siis äh, on eesmärk ka saavutatav ja mul on hea meel, et libe komisjon äh, andis võimaluse mul täna seda projekti teile tutvustada, nii et me saame äh, siin neid küsimusi arutada. Ehm, me oleme tahtnud seda projekti läbi, läbi viia kõikidel tasanditel, eh, alates rahvusriigist, lõpetades Euroopa Liidu tasandile, nii et meil oleks hea humaanne humanitaarne lahendus kõikidele inimestele, aitäh! Thank you very much, minister, and it was good suur tänu, proua minister! ja väga hea oli kuulda, et teil on konkreetne projekt, aga väga kena on, et me saame parandada oma suhteid ministritega, kes tegutsevad sellel alal, nii et suur tänu, et aega leidsite meie juurde tulla. avame nüüd aga võimaluse, anname võimaluse kolleegidele sõna võtta, kõigepealt Austria kolleegid, härra Becker ja siis härra Weidenholzer, kõigepealt härra Becker, palun. Äh suur tänu, härra juhataja ja suur tänu et äh, selline teavitusvõimalus äh, siin täna on. nii et ma tänan äh, meie komisjoni juhatust, suur tänu, proua siseminister, suur tänu selle ettekande eest, ma arvan, et Euroopa kontekstis on tegemist väga äh, muljetavaldava äh, projektiga ja olukord on murettekitav meie kõigi jaoks, eriti kui me mõtleme siin solidaarsest toimimisest äh, ning eh, ka organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemine, kui need kaks ühe hoobiga eh, pihta saaksid. oluline on see, et selle kriisiolukorraga tuleme me kuidagi toimi, toime ja see ettepanek eh, ongi suunatud kriisiolukorra lahene, lahendamisele. oluline on see, et inimkaubitsejatest kuritegijate äh, mm, tegevus tuleb lõpetada ning abi vajavate inimeste kaitsmine on oluline. ning äh, oluline on siin ka, et me seda äh, arutaksime edaspidi meie komisjonis, nii et see projekt saaks edukaks. loomulikult, kui me eeldame seda, et selles projektis päästke elusid, on juba Äh, see võrdne jagamine väga olulise funktsiooniga, siis äh, kas me saame loota sellele, et äh, üldine rände reguleerimine juba illegaalset rännet piirab ja kas see võrdne jagamine on juba seotud sellega, mille me täna nimetame kvootide süsteemiks? teiseks, äh, kas tegemist on äh, siin proua siseminister Dublini süsteemi edasiarendusega, äh, see küsimus tekib ja kolmas küsimus, kuidas teie arust näeb välja praegu teie hinnangute järgi nõukogu toetus sellele ideele? ja ma tahaksin lõpetuseks lootusrikkalt öelda, et ma loodan, et meie komisjon toetab seda initsiatiivi ja kõikide fraktsioonide üleselt, aitäh! Thank you, Mr Becker um,. Next... suur tänu. järgnevalt äh, härra Weidenholzer, palun. suur tänu, juhataja. proua minister äh,, ma tänan teid südamest selle eest, et te tulite. ning äh, mina kuulen, kuulun ka nende inimeste hulka, kes teid on kritiseerinud ning äh, olen teatud küsimustes teist meelt kui teie. aga mulle tundus, et käesoleval äh, suvel algas see diskussioon ning me rääkisime siin ainult piiride sulgemisest, aga nüüd on näha, et teie algatus on positiivselt suhtunud sellesse ummikseisust, tundub, et saab selle läbi üle, sellepärast et äh, siiamaani on lihtsalt näpuga näitamine üksteise peale käinud, kes piiri piisavalt ei kaitse ja turvaliseks äh, ei tee. nii et ummik äh, tänavast oleme nüüd väljumas, oleme siin juba mitmeid aastaid olnud. ma arvan, et see algatus on kahest aspektist väga oluline. esiteks sellepärast et äh, see vastab juba küsimusele, et äh, mitte ainult siis, kui ma Euroopasse jõudnud olen, annan oma asüülitaotluse üle, nii et äh, kõik need rasked katsumused, mille varjupaiga taotlejad läbi täna teevad, jäävad tegemata. ja seepärast on just sellest ummikseisust väga hea väljapääs selles esimeses faasis teil pakutud ma arvan, et võimalused äh, just lisa sisenemiseks Euroopa Liitu siin pakutakse, mis ei ole seotud äh, äh, tavaliste piiriületuspunktidega ning see aitab, et Euroopa üleselt on võimalik sellest olukorrast välja tulla Austria õiguse järgi äh, oli isegi võimalik asüülitaotlusi edastada äh, niimoodi, et äh, inimkaubitsejad said jala ukse vahele. nüüd on aga võimalik selle vastu võidelda. nii et väga hea, et alternatiivne idee on siin olemas ning me peame nüüd mõtlema, kuidas see süsteem saaks praktiliselt hästi toimida ning teine aspekt on loomulikult see võrdsem jagamine. ma arvan, et on mõistlik, et Euroopa Liidus jagatakse äh, abivajajad inimesed teatud äh, põhimõtete järgi võrdsemalt, me juba täna ennelõunal sellest arutasime, selles osas äh, kuidas seda õiglasemalt teha, loomulikult tuleb pered taasühendada ja nii edasi, aga põhimõtteliselt on mõistlik kõikide koormust võrdsemalt jagada see oleks alternatiiv ka piiratud Dublini süsteemile ning äh, küsimus teile, kas te ei ole arvamusel, et me peaksime põhimõtteliselt mõtlema selle üle, et kas Dublini süsteem võiks põhimõtteliselt millegi muuga asendada, loomulikult üleöö see ei juhtu, aga tundub, et meile kõigile on selge, et Dublini süsteem ei tööta. nüüd küsimus on aga selles, et kui meil midagi paremat ei ole, siis äh, tuleb meil ka selle süsteemi puudustega äh, kuidagi toime tulla nii et suur tänu teile ja tahaksin tänada ka, et te parlamendi valisite selleks kohaks, kus oma ideid ette kanda. see on meile väga oluline, äh, väärt, äh, väärtustame seda nii, nagu kõikides demokraatiades seda tegema peaks. suur tänu ma olen täiesti nõus sellega, mida te härra Weinholzer äh, lõpus ütlesite. Cecilia Wikström, palun. suur tänu, härra esimees ja ma tahaksin äh, pöörduda Johanna Mikl-Leitneri poolde, ministri poole tänusõnadega kõigepealt. meil on väga hea meel, et te seda väga olulist algatust meie ees tutvustate. meie jaoks on alati väga oluline ja tähtis ära kuulata äh, liikmesriikide esindajate seisukohad ja jagada teiega oma kogemust äh, see on meie jaoks väga oluline, sellepärast et äh, tõesti, äh, migrantide olukord on praegu meeleheitlik, äh, nendel ei ole tihti muud võimalust, kui oma elud anda kauplejate kätesse, sest neil ei ole võimalust ohutult ja legaalselt ähm, siseneda Euroopa Liitu. Vahemerel hukkuvad inimesed ka tulevikus, kui me ei lahenda seda sissesõidu äh, probleemi ja sellepärast mul on väga hea meel näha seda Austria algatust. ma olen teiega nõus teie sõnades, et Euroopa Liit ja liikmesriigid kannavad tohutut vastutust rahvusvahelist rahvusvahelisel äh, areenil humanitaarküsimustes ja ma tervitan teie ettepanekut juurutada Euroopa ümberasustamisprogramm koos äh, ÜRO pagulaste ülemvoliniku ametiga. ma olen täiesti nõus, et selle aluseks peab olema solidaarsuse põhimõte ja üles tuleks näidata ümberasustamise küsimuses ühtset Euroopa tahet täna me teame seda on ainult mõned liikmesriigid ümberasustamiskavadega liitunud ja on liikmesriike kes võtavad vastu vähem kui sada inimest aastat ümberasustamisprogrammi alusel euroopa liidu jõupingutused pole isegi piisk meres see on täielik Mm, tegelikult mitte midagi me võiksime teha palju rohkem kui me seni oleme teinud ja võiksime rääkida rohkem liikmesriikide vahel solidaarsuse ja koorma jagamisest. 2013. aastal oli ainult kolm liikmesriiki eh, kes jagasid omavahel ära 57% varjupaiga taotlejatest ja selge on see et eh, arenemisruum on tohutu kui eh, me peaksime sisse tooma mingisuguse äh, ümberjaotamise valemi liikmesriikide vahel siis on väga oluline et äh, seal aluseks oleksid kvantitatiivsed andmed nagu riigi skp rahvastik äh, riigi suurus ja nii edasi kuid veelgi olulisem on on ähm, võtta arvesse ka kvalitatiivset ähm, statistikat, pereseosed, integratsioonivõimalused, keel ja nii edasi. kui kvalitatiivseid andmeid arvesse ei võeta, siis loodaks äh, mittevajalikke raskusi integreerimisele ja kvoodisüsteem peaks leidma tasakaalu liikmesriikide vahel aga ei tohiks äh, sundida ühte või teist varjupaiga taotlejat minema mingisse konkreetsesse riiki ja minu küsimus on et kas äh, teie meelest oleks võimalik äh, kohustuslik või hoopiski ähm, vabatahtlik jaotusvalem või kvoodisüsteem kui suures osas te näete et oleks võimalik kvalitatiivset infot arvestades ja samas kohustades liikmesriike Äh, kandma oma vastutuse koormat. ja minu teine küsimus, kuidas on teie ettepanek nõukogus äh, vastu võetud, millise vastukaja osaliseks olete saanud, kas äh, toetatakse nende, neid mõtteid? ja ausalt öeldes üsna tihti meie siin komisjonis soovime et me suudaks olla kärbsed seinal nõukogus ja nüüd on teil suurepärane võimalus jagada meiega kogemusi selle kohta mis toimub nõukogus ja kas te arvate, et komisjon oleks praegu või lähitulevikus valmis välja töötama ja tutvustama nende elementidega arvestavat pilootprojekti ja kui nii, kas siis äkki teate juba isegi, et millal see võiks olla, suur tänu. suur tänu, proua minister, ma olen täitsa veendunud, et te kasutate suurepärast võimalust meile rääkida, mis teie kolleegid ministrid ütlevad seal nõukogus, see oli nali muuseas ma rääkisin teie kolleegiga Saksamaalt hetk tagasi, nii et kontrast on mul ilmselge silme ees. aga nagu te näete, esitatakse väga detailseid küsimusi ja see viitab ainult sellele, kui tõsiselt meie koda seda teemat võtab ja me tõesti hindame väga-väga kõrgelt äh, seda, et, ähm, et äh, te olete meiega täna liituda. Toomas, palun järgmisena. suur tänu, proua minister Laitner suur tänu äh, selle analüüsi eest ja algatuse ülesnäitamise eest, mida te meile täna siin äh, tutvustasite. mina äh, ei toeta siin ähm, oma kolleege ega seda algatust. sellel algatusel on väga palju probleeme. jemand von der nationalistische Party und national probleem on selleks, et äh, natsionalistlikud parteid ja rühmitused äh, panevad äh, selle suure kella külge Prantsusmaal ja teistes riikides. Need kvoodid on tõesti punaseks jooneks siin kõikidele nendele inimestele, kes on Euroopa Liidu vastu. nüüd aga jätkan tšehhi keeles, mul on mõningad küsimused, mille tahaksin siin tšehhi keeles ära öelda, ütleb kõneleja, aga minu jaoks on väga oluline siin öelda, et mina olen tavaliselt ikka Austria poolt ja mul on väga hea meel, et Austria on selle teemaga siin välja tulnud Tato... üks äh, küsimusi mis äh, selles vallas äh, esile kerkib, on see, et kui varjupaiga taotlejad või sisserännanud ei läbi tervet varjupaiga taotluse esitamise menetlust, siis mis nendest inimestest edasi saab, kuhu nad edasi saadetakse, seda küsivad minu käest Tšehhis kõik. järgmine küsimus, kvoodid Tšehhi Vabariigis ei ole probleeme praegu sisserännanute vastuvõtmisega, aga mis saab pärast seda? kuidas see integratsiooniprotsess peaks siis välja nägema? Tšehhi keel ähm, no vaadake kas või härra esimeest kes ei oska mu nime siiamaani öelda see on üks kõige raskemaid keeli euroopas tšehhi keel ja meie tšehhidena ei saa küll öelda et äh, on võimalik üldse leida siit maamunalt äh, migrante, kes tšehhi keelt äh, võiksid üldse osata. see on tohutu probleem integratsiooni puhul, jah, no võib-olla slovakid integreeruvad hästi või bulgaarlased, inimesed, kellel on slaavi taust ja, ja kõnelevad emakeelena slaavi keelt, siis on minu meelest küll suur pro-, aga kvoodiga oleks suur probleem tulge minuga kaasa, veetke minuga üks päev Tšehhimaal. Need inimesed ei suuda kons- äh,, keeleprobleemi tõttu integreeruda, meie keel ei ole selline keel, nagu seda on äh, inglise või saksa keel. see on tohutu probleem. aga teine küsimus, mis esile kerkib, võib-olla võiks siiski aluseks võtta vabatahtlikud äh, põhimõtted, iga riik ise võiks otsustada, kas äh, nad võtavad teatud äh, varjupaiga taotlejad vastu või mitte vabatahtlikkuse alusel. ma olin Itaalias ühel vastava sis sisulisel konverentsil, kus väga selgelt tuli välja, et kvoodid ei ole lahendus. kas te olete kunagi kohtunud äh, Sitsiilia kolleegidega, kes äh, parandasid neid arve, millega meie siin hangeldame Euroopas? Äh, räägitakse sellest, et justkui Sitsiilia rannikule jõuaksid sadu ja sadu ähm, pagulasi, aga tegelikult on neid ainult äh, äh mõnikümmend. Need on mõned küsimused, millele mina olen mõelnud. ma tahaks olla sama optimistlik kui äh, meie kolleeg Becker, aga küsimärke on minu jaoks liiga palju ja vastuseid ma endale ei ole saanud. suur tänu. suur tänu ja proua Stevenson vist nüüd äh, küsinud sõna ja on viimane, kui ma ei eksi, meie sõnasoovijate nimekirjas. suur tänu, härra esimees. Mm, mina sain aru, et äh, selle ettepaneku peamiseks sisuks on ümberasustamine loomulikult ma olen nõus äh, sellega, et äh, meie üldine eesmärk peaks olema aidata pagulasi, aidata neid inimesi, kellel on vaja rahvusvahelist kaitset. kuidas seda aga tegelikkuses ette näete, mida see konkreetselt tähendab? tavaliselt äh, lähtume me ju Dublini reeglitest ehk teisisõnu, äh, varjupaigataotluse peab läbi vaatama see riik, kuhu inimene esimesena jõuab Euroopa Liidus. aga kuidas siis sellisel juhul on see jagamine üldse võimalik, koorma jagamine, ma ei saanud sellest täpselt aru ja ma ei saanud aru ka, mis on EASO roll selles kõiges, aitäh. okei okay,, kolleegid, I think that closes the ma arvan, et äh, sellega on sõnasoovijate nimekiri ka äh, suletud ja me saame anda uuesti sõna proua ministrile, kellel tuleb vastata mitmetele põhjalikele küsimustele. palun. kõnelejal puudub mikrofon. Äh, jah, ma olen valmis äh, vastama kõikidele nendele küsimustele suur väljakutse ei seisa mitte selles äh, kontseptsioonis äh, üldiselt, vaid tegelikult väljakutsed on ka detailides ning äh, selles, kuidas, millistes osades me saame seda projekti praktikas rakendada. ma arvan, et oluline on see, nagu ütles Ühendkuningriigist pärit parlamendiliige, ütleb kõneleja, et me peame pagulaste olukorrast aru saama, need inimesed ei ole mitte põgenenud põhjuseta, vaid sellepärast, et neid äh, ähvardab äh, oht nende elule. ja just äh, Päästke elusid projekt kasutab solidaarsust Euroopa Liidu sees ning rajaneb koostööle kolmandate riikidega läheneb proaktiivselt äh, rändevoogudele, et rändevooge juhtida ning Päästke elusid projekt äh, tahab eristada väga selgelt ka legaalselt ja illegaalset äh, migratsiooni. ja sellega ma seostan ka seda projekti, et meie välispiirid tuleb kindlaks muuta ning selle süsteemiga on loomulikult seotud ka tagasisaatmine, kui vaja. minu käest on küsitud, et kuidas siis see täpselt kõik toimima peaks. sellepärast, et äh, räägiti siin äh, ka äh, menetlustest kolmandate riikidega ja saatkondadest. ma arvan, et kuna ÜRO pagulasagentuuril on olemas ekspertteadmised kolmandate riikide kohta, Eh, nad teavad, kas teatud riikidest pärit kodanikel on rahvusvahelise kaitse vajadus või mitte. Eh, see tähendab seda, et ainult need inimesed, kellel on eh, kaitsevajadus, jagatakse jagamissüsteemi kohaselt, mis on veel väljatöötamisel Euroopa Liidu kahekümne kaheksas liikmesriigis. selle jagamissüsteemi järgi tulevad sõjapõgenikud, asüülitaotlejad otse nendesse eh, liikmesriikidesse ning kakskümmend kaheksa liikmesriiki eh, teevad kohe koha peal omaenda asüülitaotlusmenetluse. Eh, loomulikult võib kasutada siin ka mingisugust üleminekulahendust, et need inimesed, kes abi vajavad, tulevad otse Euroopasse ja teevad otse siin kohapeal asüülitaotluse aga reeglina võiks tulevikus süsteem näha välja niimoodi, et suurem osa eh, taotlustest tehakse juba kolmandates eh, riikides üle ÜRO pagulasagentuuri. Eh, selles etapis tehakse juba suur otsus ära, kellel on rahvusvahelise kaitse õigus ja staatus ja kellel mitte. ning siis on meil ka võimalus siin legaalseid ja turvalisi võimalusi pagulastele siia jõudmiseks tagada nii et nad ei peaks ette võtma äh, riskantset reisi ning äh, põgenema ohtlikke teid pidi. ja nii, et inimkaubitsejatele ei pea nad lootma. see oleks äh, meie süsteemi selline üldine ülevaade, aga ma tean, et siin on ka üleminekufaase, kus me võiksime alustada näiteks pilootprojektidega. pilootprojekt võiks olla selline, kus vabatahtlikud osa võtavad kellel on ehk vähem asüülitaotlusi. kui ma mõtlen Tšehhi kolleegide peale, siis eh, Tšehhi on minu naaberriik ja olen ise piiriregioonist pärit, olen Tšehhi piiri ääres eh, üles kasvanud. ma tean, milline on olukord eh, seal piiril ning kui ma vaatan statistikat, siis Austria tuhande elaniku kohta on kaks asüülitaotlejat, samas kui Tšehhis tuhande elaniku kohta on null koma kaks asüülitaotlust. nii et ma arvan, et julgeolek on ühe sõna, sõjapõgenikule sama tugev nii Tšehhi Vabariigis kui ka Austrias ja meie päästke elusid projekt ongi ette nähtud selles, et Eh, need liikmesriigid eh, seda mm, võimalust kasutavad eh, või pilootfaasis osalevad, kellel on siiamaani olnud vähem võimalust võtta sõjapõgenikke oma riiki. loomulikult integratsiooni probleemistikus oluline on see, et kui need inimesed riikide vahelt ära jagatakse, peab toimuma ka integratsioon me tahaksime loomulikult, et eh, kui nende inimeste koduriikides on jällegi rahu, siis nad saaksid minna tagasi koju, me ju kõik soovime seda. aga eh, paljud tahavad jääda ka meie juurde, kui ma mõtlen näiteks Süüria sõjapõgenike peale, siis see nii on. ja siin on loomulikult, et need, oluline see, et need sõjapõgenikud, kes meie juurde jäävad, eh, siis tunnustatud pagulase staatusega, võivad nad meie juurde jääda Nad peavad loomulikult näitama, et nad on valmis äh, meie keelt õppima ja meie ühiskonda panustama. aga oluline on see, et me pakume neile ka äh, meetmeid integreerumiseks ning loomulikult peavad nad need äh, võimalused ära kasutama. võõrkeele õppimine on alati keeruline asi ja mina olen täiesti veendunud selles, et just Süüria sõjapõgenikud, kes on väga haritud inimesed, ja äh, keelte suhtes andekad, ma olen kindel, et nad õpivad väga kiiresti ära ka tšehhi keele. Äh, härra volinikuga ma juba räägin äh, seda, et rääkisin seda, et tegemist on Euroopa-ülese lahendusega ja meie fookuses on see, et kvootide süsteem peab olema õiguslikult sidev, siduv kõigile sellepärast, et just praegusel hetkel, kui me oleme lõpp, leppinud kokku, et ühtne äh, asüülsüsteem on äh, ellu kutsutud, kõigil peaks olema kohustus jagada, nüüd peavad olema ka kvoodid äh, kõigile siduvad. täpselt samamoodi, kui olukord on paigast ära Euroopa Liidus, on ka Austrias Äh, olukord paigast ära. kaks kuni kolm meie liidumaadest äh, võtavad kvoodi kohaselt äh, pagulasi ja teised mitte nii palju. Täpselt samamoodi on ka Euroopa tasandil asjad paigast ära, me juba ammu räägime siin solidaarsusest, kutsume sellele üles, aga sellegipoolest on ainult kümme liikmesriiki need kes, kes üheksakümmend protsenti kõikidest asüülitaotlustest läbi vaatama ja peavad ja saama peavad nii et tulevikus võiks meil olema tasakaalustatum mudel, kus ÜRO pagulaste agentuur tegeleb asüülitaotluste hindamisega kolmandates riikides, edasi oleks meil jagamissüsteem, mis oleks võrdne liikmesriikidele ning kui me suudaksime käivitada pilootprojekti, siis kutsutakse sinna need liikmesriigid, kes kvoodi täitmisel, kellel on ehk potentsiaal veel kvoodi täitmisel suurem nii et see raske väljakutse, kus tuhanded inimesed on põgenenud vägistamise, terrori ja vägivalla eest, me peame selles olukorras näitama ühtsest, ühtset solidaarsust. kuidas see ümberjagamissüsteem konkreetselt välja näeb, siin me oleme avatud aruteludeks, me räägime siin majandus- ja muudest aspektidest, mida peaks arvestama Eh, nii et me peame kõiki neid võimalusi ära kasutama selleks, et jagamissüsteem eh, võimalikult võrdseks teha. aga oluline on see, et eh, me peame sellele projektile ja ütlema, õla alla panema, et edasi jõuda, sest ma olen kindel, et mitte keegi ei ole huvitatud sellest, et Euroopa kukub läbi sellises olulises küsimuses, Euroopa ei tohi läbi kukkuda ja seetõttu on meil vaja professionaalset lahendust, aga eelkõige ka kiiret lahendust ja äh, ma kutsun teid kõigile üles, et äh, andkem oma panus. ühe küsimuse unustasin veel ära, Dublini süsteem. jah, kui see süsteem üldiselt äh, töötab, siis ma kujutan ette ka, et lõppkokkuvõttes on võimalik Dublini süsteemist loobuda, aga ülemineviku, üleminekusüsteemi on ehk vaja Äh, Dublinit mingisuguses muudetud vormis, äh, kui näiteks äh, õiglust jalule seadav kvoot on sisse seatud ning liikmesriigid oma vastutuse võtavad, siis ma kujutan ette, et Dublini süsteemist võib ka mööda minna. kui õiglane kvoot on olemas ja kui kõik sellest ka kinni peavad, siis Dublinit vaja pole. aga tundub, et see on alles tunneli lõpus paista, kus ühtne Euroopa süülisüsteem ei eksisteeri mitte ainult paberil, vaid ka praktikas. ja seda ma, selles suunas ma tahaksin liikuda ja suur tänu teile, et meil oli täna võimalus siin Euroopa Parlamendi liikmete eest seda projekti esitleda, kui ma midagi üldse sooviksin, siis ma tahaksin paluda, et te oma kolleegidele eh, teadlikkust tõstaksite, teavitaksite, et selle mudeli läbi on meil võimalik äh, midagi saavutada, nii et me pilootfaasi saaksime rakendada nii ruttu kui võimalik. suur tänu teile, proua minister. tänan, et te vastasite kõigile küsimustele. praegu jookseb mulle kõrvaklappidesse Tšehhi tõlge. tõlk palub nüüd vabandust. jah, väga koomiline Öeldakse, et äh, oleks väga hea, kui me aasta lõpuks saaksime asüülisüsteemi Euroopas äh, toimima me oleme siin muidugi teinud äh, palju tööd ära, aga kõike seda ei ole liikmesriigid veel rakendanud. nii et algatus on nüüd olemas, selles on nii Äh, plusse kui miinuseid, nii tugevaid kui nõrku punkte, aga vähemalt liikmesriigid teevad midagi ja see aitab meid. sellepärast, et äh, meie töö, selle õigusloome ülevõtmine ja rakendamine on ju kõige olulisem. väga hea näide on siin ümberasustamine. sellest rääkis proua Wikström, et see poliitika liikmesriigiti äh, vägagi erineb see on huvitav ja seda peame oma töös ka arvestama, sest mida rohkem kontakte on meil nõukoguga, seda parem, kuna me peame asüülipoliitikat ju kujundama koos nõukoguga. me oleme teinud väga palju, aga suur osa sellest tööst on rakendamata, seetõttu oli teie ettekanne väga huvitav ja mul on väga hea meel, et te saite siia täna tulla ja äh, nagu ma ütlesin, me kahtlemata levitame äh, seda teadet ka mujal ja koos oma kolleegidega tänan teid selle eest, et te olete täna siia tulnud. ka minu jaoks oli see suur au, aitäh teile! Okay. Commissioner can send you some information. lugupeetud kolleegid, me võime minna kohe järgmise päevakorrapunkti juurde, sest kõik äh, asjaosalised on kohal. lugupeetud kolleegid, kuna kõik on kohal ja on neljapäeva pärastlõuna, siis on mul väga hea meel, et me saame kohe minna Frontexi küsimuse juurde. kui te olete valmis, siis alustame okei okay.. So colleagues, we can move on to kolleegid, me läheme punkti kakskümmend juurde. Äh, ilmselt tahavad kõik äh, minna mõistlikul ajal koju, äh, sest on neljapäev, nii et alustame siis päevakorrapunkti kakskümmend käsitlemist. see puudutab Frontexit ning Frontexi uue direktori kuulamist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 Um, lugupeetud kolleegid. Te tunnete väga suurt huvi äh, Frontexi vastu, mis on suurepärane. ma andsin härra Legeerile ka teada, et me käsitleme seda küsimust neljapäeva pärastlõunal ja mul on väga hea meel, et äh, kõik äh, meie komisjoni liikmed, kes veel on kohal, tunnevad sellist huvi Frontexi küsimuse vastu, ma olen selle eest väga tänulik kahekümne kuuendal novembril toimus komisjoni koosolek ja me arutasime komisjoni, Euroopa Komisjoni ettepaneku põhjal ähm, ametisse määramist ehk siis Frontexi peadirektori kohale mm, kandidaadiks määrati äh, Fabrice Legeeri. ja meie vahetame temaga täna arvamusi, mis on suurepärane. ametikoha väljakuulutamisel on ka öeldud, et enne kui äh, juhatus võib äh, kandidaadi ametisse määrata, peab Euroopa Parlamendi asjakohane komisjon korraldama talle kuulamise ja andma võimaluse oma liikmetele esitada küsimusi. ning äh, pärast seda, kui äh, see kuulamine on läbi, võib Euroopa Parlament vastu võtta arvamuse, kus ütleb, mida ta kandidaadist arvab ja seda me siis täna teemegi, nüüd saab sõna härra Legeeri, kes meile peab kõne ja pärast seda toimub küsimuste-vastuste voor. suur tänu, aitäh teile, härra esimees lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed, daamid ja härrad! mulle on väga suur au see, et libe komisjon on mind täna siia kutsunud mõtteid vahetama, et see mõttevahetus toimub Euroopa Parlamendi ruumides ja ähm, ma olen siin sellepärast, et mind on nimetatud Frontexi tegevdirektori ametikoha kandidaadiks. ma pean seda suurepäraseks võimaluseks ennast teile tutvustada ja esimest korda kohtuda libe komisjoni liikmetega ma mõistan, et Euroopa Parlament ja eriti libe komisjon tegelevad justiits- ja siseasjadega, rändepoliitika ja piirihaldusega. ma tean, kui oluline on Euroopa Parlamendi roll Euroopa Liidu õigusloomes, selle õigusloome vastuvõtmisel ja tean, milline on Euroopa Parlamendi roll eelarve küsimustes. ma saan aru ka sellest, et Euroopa Parlamendil on võtmetähtsusega roll Euroopa Liidu institutsioonide demokraatlikul kontrollil. seetõttu, kui mind tulevikus valitakse Frontexi tegevdirektoriks, loodan ja soovin ma arendada viljakat koostööd Liibüa komisjoni liikmetega. Teie loal tutvustan ennast teile lühidalt ja räägin siis sellest, millised väljakutsed minu meelest Frontexi ees lähiaastatel seisavad nagu te ilmselt teate, olen ma kaheksateist aastat olnud Prantsusmaal riigiametnik, aga lisaks sellele ka kolm aastat Euroopa Komisjoni ametnik Brüsselis ning kaks aastat olen ma olnud Koreas diplomaat. minu karjäär on tasakaalustatud operatiivse ja strateegilise töö vahel ning tasakaal valitseb ka siseriiklike, üle-euroopaliste ja rahvusvaheliste tegevuste vahel. ma olen töötanud Prantsusmaa siseministeeriumis ehk siis äh, töötasin Pariisis, kus vastutasin Euroopa Liidu ja Schengeni alaga vastutatud, äh, seotud teemade eest, äh, näiteks viisapoliitika, rändepoliitika. olen töötanud ka Siseministeeriumi regionaalsetes ametites, näiteks prefektuuris ja olen seega ka kohalikul tasandil jõustanud Euroopa poliitikat ma olen koordineerinud erinevate ametiasutuste, sealhulgas õiguskaitseorganite, näiteks Politsei- ja Päästeametite tööd mul on seetõttu väga äh, lai kogemus ja selleks, et seda kogemust äh, saada, olen ma töötanud ka teistes ministeeriumites, näiteks Pariisis äh, kaitseministeeriumis, kus ma juhatasin siseriikliku rahvusvahelise Euroopa Liidu õiguse osakonda. samuti olen olnud Prantsusmaa suursaatkonna juht Koreas ja mind on lähetatud siseriikliku eksperdina ka Euroopa Komisjoni juurde, kus olin aastatel kaks tuhat kuni kaks tuhat kolm Äh, Vitorini meeskonnas äh, tegin ma eri, täitsin ma erinevaid ülesandeid ja aitasin välja kujundada Euroopa Liidu ühtset äh, välispiiride kontrolli, seda siis aastal kaks tuhat kaks ja lisaks sellele aitasin sillutada teed Frontexi agentuuri loomisele Need kogemused on mind äh, motiveerinud ja äratanud minus isiklikku huvi Euroopa Liidu poliitika vastu, mis puudutab äh, justiits- ja siseasju, Euroopa Liidu õiguse vastu, mis seda puudutab, ja on andnud mulle veendumuse, et soovin Euroopa Liidus ka tulevikus töötada. nagu te näete, on enamik minu ametikohti aidanud mul mõista, mismoodi täita lüngad ühelt poolt strateegilise perspektiivi ja teiselt poolt äh, igapäevase rakendustöö vahel on siiski veel üks äh, asi, üks element minu taustas, millest ma tahaksin rääkida, sellepärast et äh, mulle tundub, et see võiks libekomisjonile olla oluline. daamid ja härrad, ma tean, et teie komisjon tunneb suurt äh, huvi selle vastu, et alati järgitakse õigusriigi põhimõtet ja inimõigusi. ning selle arvestamine on alati olnud ka minu missiooni üks osa oma viimasel ametikohal Prantsusmaal tegin ma tihedat koostööd agentuuridega, mis kaitsevad põhiõigusi ja ka vabaühendustega, mis töötavad sisserändajatega. oma erinevatel ametikohtadel olen ma käsitlenud ka Euroopa Inimõiguste Kohtu ja Euroopa Kohtu pretsedendiõigust ja olen rakendanud proportsionaalsuse põhimõtet ka õiguskaitseorganite töös selleks, et tuua teile veel mõned näited, olen ma panustanud ka rahvusvahelise kriminaaljurisdiktsiooni koostöösse ja olen töötanud Kaitseministeeriumiga inimõiguste küsimuses ja samuti rahvusvahelise humanitaarõiguse rakendamisel Euroopa Liidu rahuvalvemissioonidel. Need ähm, kogemused moodustavad minu ametialase äh, tausta ja ma tean muidugi väga hästi, milline on Euroopa Liidu inimõiguste harta. see harta laieneb ka Frontexile ja ma kavatsen tagada, et Frontex eh, hartat jõustab eh, ja järgib. nüüd eh, nendest väljakutsetest, mis Frontexi ees lähiaastatel seisavad. daamid ja härrad, kõigepealt tahaksin ma natuke rääkida selle agentuuri missioonidest ja visioonist, mis äh, mul on Frontexi rolli kohta. Frontex loodi selleks, et hõlbustada operatiivkoostööd liikmesriikide vahel Euroopa Liidu välispiiride haldamisel pikaajalises perspektiivis on meie operatiiv ja poliitilised eesmärgid sellised, et Frontex peaks aitama Ähm, laiendada või äh, jagada meie äh, töökultuuri, meie väärtusi, sellepärast et äh, meil on ühised väärtused ja me kõik peame pühenduma Euroopa Liidu välispiiride kaitsele. Frontex on operatiivne agentuur, mis annab liikmesriikidele solidaarsustunde just nendele liikmesriikidele, kelle piir on Euroopa Liidu välispiiriks. selle solidaarsuse loomisel või pakkumisel ei tohiks Frontexit siiski näha kui agentuuri, kes võtab endale liikmesriikide vastutuse piirihalduse eest. praegu tundub mulle, et Frontex aitab rohkem ühte liita siseriiklikke agentuure ja asutusi, mis tegelevad välispiiri haldusega ning nõukogu on palunud äh, Euroopa Komisjonil ja Frontexil äh, kontrollida, mismoodi välispiiri haldus toimub. lisaks sellele aitab äh, Frontex kaasa Euroopa Liidu rände- ja mobiilsuspoliitikale, aitab suurendada võimekust koostööks kolmandate riikidega. kuna Frontex on üks osa Euroopa mehhanismist, mis aitab täita Euroopa Liidu poliitikaid, äh, tähendab see seda, et Frontex peab igal juhul tegema tõhusat koostööd Euroopa Komisjoni ja parlamendi ning äh, teiste institutsioonidega ning äh, kohalikumal öö, ähm, ning lisaks sellele ka kindlasti Euroopa Süüliametiga, Euroopa Põhiõiguste Ameti, Europoli ja Eurojustiga ehk siis teiste agentuuridega daamid ja härrad, selleks, et kokku võtta, milline on peamine väljakutse, mis praegu Frontexi ees äh, seisab, siis tuleb äh, mõelda ennekõike poliitilistele ja operatiivsetele ülesannetele, mis on järjest äh, raskemad, sest meil tuleb jätkuvalt hallata Euroopa Liidu välispiiri ja võidelda ebaseadusliku sisserändega ning samas hoida alal Euroopa Liidu sisest julgeolekut. Need teemad on praegu eriti ähm, hästi nähtaval erinevatel põhjustel, mida me ilmselt kõik teame, kuid äh, tuleb mõelda ka sellele, et äh, struktuurseid, äh, struktuurset survet suurendab muutuv demograafiline olukord Euroopa Liidus ja see, milline on Euroopa Liidu üldine keskkond praegu. meile tuleb väga erinevaid sisserändajaid ja asüülitaotlejaid, väga erineva taustaga isikud püüavad jõuda Euroopa Liidu välispiirini. seetõttu peab Frontexi missioonides kindlasti alati tõhusalt kaitsma põhiõigusi ning põhiõiguste teema peab ka piirivalvurite õppes alati sees olema. Euroopa Liidu liikmesriigid peavad oma töös astuma operatiivseid samme, et tagada tõhusam Euroopa Liidu õiguse jõustamine, nagu käsib ka Schengeni piirikoodeks ma olen veendunud, et Frontex peab andma Euroopa Liidule just nimelt operatiivset lisaväärtust või lisaväärtust operatiivtasandil. kui äh, me mõtleme laiemale pildile, siis võib Frontexi ülesanded jagada spetsiifilisemateks küsimusteks operatiiv, finants äh, või personaliga, finantstasandi küsimusteks või personaliga seotud küsimusteks. kõigepealt äh, operatiivperspektiiv Frontex peab leidma sobiva tasakaalu erinevate strateegiliste võimaluste vahel, selleks et tulla toime praeguse massiivse sisserändega väga erineva taustaga äh, inimesed, inimestest, kes äh, püüavad äh, siia tulla üle mere, aga ka üle maismaapiiri ja kellega võivad kaasneda erinevad ohud. muidugi tuleb valvata ka õhupiire, sest meieni tulevad ähm, ebaseaduslikud immigrandid ka lennukiga, lisaks sellele on äh, ka seal vaja mõelda võimalikele ohtudele. meil on äh, vaja leida sobiv äh, tasakaal lühi- ja pikaajaliste projektide ja erakorraliste projektide vahel. meil tuleb mõelda investeeringutele võimekuse tõstmiseks, näiteks Eurosur või ähm, piirivalvurite väljaõpe Frontex peab vastama ka paradoksaalsele küsimusele. ühest küljest on tegu operatiivkoostöö agentuuriga, teisalt aga sõltub Frontex liikmesriikidest. agentuur peab parandama liikmesriikide vara kättesaadavust, selleks tuleb meil rohkem ressursse koguda ja neid paremini jagada ning äh, Frontex peab ka äh, välja selgitama, mismoodi äh, varustada ressurssidega neid missioone, mis on mõeldud kiireks reageerimiseks. lisaks sellele, et Frontex on viinud läbi mitmeid edukaid operatsioone, on meie kuvand üldiselt paranenud, aga teisalt ootavad nõukogu komisjon, parlament ja isegi avalikkus meilt nüüd palju enamat. see tähendab seda, et agentuur on suure surve all pärast äh, esialgset äh, perioodi, mil Frontex alles loodi, äh, peaks see Frontex nüüd niimoodi muutuma, et oma sisestruktuuri muutmise abil tõsta operatiivkulutusi võrreldes halduskulutustega. aga igal juhul peab agentuur välja töötama keskpika perspektiivi aruande, mis on seotud finantsraamistikuga ja seda tehes peab Frontex prioritiseerima strateegilised tegevused selleks, et saada sidusrühmade toetust ja ka teie toetust, sest teie olete eelarveinstitutsioon, peab Frontex välja andma loetava ja läbipaistva, loetavad ja läbipaistvad finantsdokumendid. mis puudutab kolmandat aspekti ehk personali, on väljakutsed äh, tegelikult seotud operatiiv- ja finantsaspektiga, millest ma just praegu rääkisin. kuid praegu ei tööta ma Frontexis ja seetõttu on mul ilmselt ka raske teile väga detailselt rääkida personaliküsimusest. aga reeglina ja kuna ma, see on alati kuulunud minu töömeetodi hulka, kuulan ma oma töötajaid, ehk siis kavatsen kuulata ka Frontexi töötajaid ja see, seeläbi parandada personaliga seotud probleeme. ma tean äh, Frontexi äh, plusse, äh, tugevaid külgi, kuidas see agentuur on töötanud ja kui suur osa selles on Frontexi personalil. Frontexi tegevdirektori koht on olnud tükk aega tühi ja vahepeal täitis seda asendaja, kelle tööd ma hindan. ma olen kindel, et Frontex peab ilmselt hakkama personali puhul mõtlema sellele, kuidas optimeerida personali hulka eh, vastavalt oma vajadustele ja milline profiil peaks neil töötajatel olema. nagu iga teisegi organisatsiooni puhul, on Frontexil ilmselt vaja rõhutada seda, et on võimeline töötama ja mõtlema ka paindlikumalt, et ta sobib eh, jätkuvalt muutuvasse keskkonda kui ma nüüd hakkan mõtlema oma prioriteetidest, daamid ja härrad, siis tahaksin öelda järgmist. vaja on parandada liikmesriikide ressursside kasutamist, selleks need siis kõigepealt koguda ja siis jagada. tuleb leida vahendid eh, mere, maismaa ja teatud määral ka õhupiiri eh, haldamiseks ja nende eh, haldamise tasakaalustamiseks ning Euroopa mitmeaastase finantsraamistiku raames välja töötada sihtmärgistatud koostööprogrammid kolmandate riikidega, mis puudutavad meie välispiiri haldamist ja ebaseaduslike sisserändajate piiramist ning Euroopa üleilmse migratsiooni ja mobiilse poliitika toetamist. daamid ja härrad, tegemist on väga suure väljakutsega, väga suurte väljakutsetega ning ma saan aru, kui suur on minu vastutus ma tahaksin ähm, korrata üle seda, mida ma juba ütlesin äh, Frontexi juhatusele. kõige tähtsam on koostöö. ma loodan, et te toetate mind, teie, kes te olete Liibe komisjoni liikmed. ja ma arvan, et äh, koostöö ja meeskonnatöö on tihedalt seotud läbipaistvusega ning sellises äh, läbipaistvuse vaimus äh, tahaksin ka mina sisse seada avatud ja regulaarsed suhted teiega. visiit Frontexi peakorterisse on juba planeeritud, see toimub veebruaris ning ma ütlen, et kõik libekomisjoni liikmed on alati mm,, alati teretulnud Frontexi peakorteris, lisaks teie ametlikele visiitidele. nagu on öeldud Frontexi määruses, annan ma libekomisjonile pidevalt aru oma tööst aga olen teile kättesaadav ka siis, kui toimuvad mingisugused äh, eraldi sündmused või kui te soovite temaatilist raportit mingi küsimuse kohta, millega teie komisjon tegeleb. Äh, lugupeetud härra juhataja, lugupeetud äh, daamid ja härrad, suur tänu teile tähelepanu eest okay,! aitäh ka teile, härra Legeri! lugupeetud kolleegid ma tean, et te kõik tahate kiiresti koju minna, kuna on neljapäev. tavaliselt niivõrd olulisi asju neljapäevasele pärastlõunale ei, ei jäetagi. aga tahaksin teid tänada selle eest, et te eh, kümme minutit pärast nelja ikka veel siin olete. see on suurepärane, see näitab, et te olete väga töökad ja äh, ma soovin, et see oleks ka edaspidi nii, sest et äh, kui äh, see nii ei oleks, siis ei saaks me liibe komisjoni tööd ära teha. meil on tegelikult päevakorras väga palju väga palju teemasid ja kui me ei käituks nii distsiplineeritult nagu täna ja kui meie personal ei käituks nii distsiplineeritult, siis ei saakski me oma tööga valmis. pärast Frontexi punkti mingeid muid küsimusi ei ole nii et äh, ma tänan teid selle eest, et te äh, töötate nii tõhusalt. ma muidugi teen siin komplimendi ka iseendale nagu poliitikud ikka, aga, aga mis siis sellest. nüüd aga härra Legeri, täna on tegemist erakorralise erakorralise sündmusega, te rääkisite meile, mida te kavatsete oma mandaadi ajal teha, millised on teie prioriteedid, aga meie liikmetel on nüüd võimalik teiega teie prioriteetidest rääkida, sest teie teate ju Frontexist nii palju, nii et nüüd annan ma siis eh, kõigile sõna, et nad saaksid teile küsimusi esitada. Teie saaksite veel kord rääkida oma prioriteetidest ja oma mandaadist. ja, proua Sippel, palun, suur tänu. loomulikult võiks siin küsida väga paljutki Frontex on ju agentuur, eh, mis on alati kriitika risttule all, eh, vahel muidugi õigesti eh, nii, sest et asju saaks ju teisiti teha, aga vahel on see ka ebaõiglane, sellepärast et ma arvan, et liikmesriikide vastutuskoorem ilmselt lükatakse Frontexi najale. Te rääkisite strateegilistest võtmeküsimustest ning selles osas ka koostööst kolmandate riikidega. kas te näete siin, äh, kus on need raskuskestme, kesed, äh, kus peaks toimuma infovahetus, koostöö, ühised tegevused, äh, mida me siis näeme kolmandate riikidega koostöö all? ning edasi koostöö liikmesriikidega ja põhiõiguste kaitse. sel nädalal oli meil Põhiõiguste Agentuuri äh, raport, äh, mis puudutas põhiõigustest kinnipidamist äh, maismaapiiridel ja lennujaamades, õigused ei ole alati kaitstud seal. kas te kujutate ette, et see võiks olla teie töö raskuskeskmeks ning kuidas see võiks toimida? kas on vaja rohkem koolitust, vaja rohkem personali või kus te näete, et oleks vaja enamat teha, et eesmärkideni jõuda ning viimane küsimus, eh, finantsvahendid. Europol, kui teie saaksite üksinda otsustada rahade üle, siis millistes valdkondades te näete, et kõige suuremad väljakutsed on, eh, kus järgnevate aastate Frontexi vahendeid tuleks rakendada kõige rohkem? suur tänu, proua Sipel. muuseas, eh, meil on veebruaris kavas visiit Frontexi peakorterisse proua Vikström, palun, saab sõna järgmisena. suur tänu, härra esimees, härra Legeeri, tere tulemast libe komisjoni ette ja õnnitlen teid uue ameti puhul. see amet on väga oluline ja ootame hästi sujuvat tihedat koostööd teiega. Teie eluloo kirjeldus on äh, muljetavaldav, kas te juba hakkasite lasteaias äh, Euroopa Liidu institutsioone teenima? härra Moraes ütleb, et ta alati on selline terava keelega, kõik saavad sama kohtlemise osaliseks. Claude, kallis, minul oli praegu kõneaeg, mitte sul. kui uus Frontexi ähm, määrus oli arutelul äh, siin kojas, oli üks asi, millele te ka teie viitasite, meie jaoks väga oluline, nimelt põhiõiguste kaitse äh, kõikides Frontexi tegevustes meie olime vastutavad selle eest, et põhiõigustest, põhiõigusi kaitsvad ametnikud pandi ametisse ja äh, koolitus viidi läbi ja kui on kõhklusi Frontexi tegevuste kõikides aspektides põhiõiguste kaitse osas, peatatakse see tegevus, kuni on juurdlus läbi viidud. ja nüüd mind huvitab see, et kuidas te ette näete, et mismoodi see töö peaks tegelikkuses välja nägema? kas teie uue tegevdirektorina võite meile kinnitada siin komisjoni ees, et te kavatsete alati tagada selle, et põhiõigustest peetakse kinni? ja milliseid meetmeid te näete ette, kui äh, neid äh, rikutakse? ja minu teine küsimus, Frontex äh, vahetas hiljuti Mare Nostrumi operatsiooni välja Tritoni operatsiooniga ja me nägime seal selgelt, et mis liikmesriikidel on võimalik teha, Itaalia konkreetselt, kes tegi ära muljetaval töö ja mida võim-, on võimalik teha läbi Frontexi, milliseid vahendeid Frontex saab võimaldada, kui suured on need alused, mida Frontex saadab piiridele kas Frontexil on piisavalt äh, praegu vahendeid, et oma tööd tõhusalt teha, peaasjalikult Vahemere piirkonnas? meie võtsime Frontexi määruse vastu mereoperatsioonide osas eelmise mandaadi lõpus vahetult ja mul on väga hea meel, et selles on selgelt öeldud, et meie prioriteet number üks on elude päästmine. ma loodan, et äh, hoiate meid pidevalt kursis selle määruse täitmise osas ja et meieni jõuab ka operatiivkava ja siis konkreetsed tegevused, kui äh, Triton juba on käivitatud. suur tänu, et leidsite aega meie juurde tulla ja loodetavasti kohtume varsti jälle suur tänu, järgmisena saab sõna härra Becker. Äh, suur tänu, härra juhataja härra Legeri, suur tänu kommentaaride eest ja mina oma arusaamise kohaselt, mul on hea meel seda näha, et see partnerlus on meie tuleviku töövormiks siin, partnerlus on väga tähtis parlamendi jaoks ja parlamendi ja Frontexi vahelise partnerlus. Te võtate oma ülesanded üle väga raskel ajal, sellepärast et meil on rändekriis, meil on äh, erinevad kriisid siin ja meil on väga akuutne äh, rahastamise mm, probleemistik. ja mul on kaks küsimust. esiteks, millistes aspektides äh, võib parlament ja libekomisjon esimesel moel toetada teid ja Frontexi tööd? me tahaksime teie käest kuulda, mis teile on oluline. ja teine küsimus puudutab eelarvet. ma arvan, et on väga selge, et äh, liikmesriigid, noh, võib öelda, äh, vabatahtlikult äh, nad ju Frontexile veel rohkem vahendeid kindlasti ei vabasta, aga ma arvan, et siin on kindlasti vajadus, et meie Euroopa Parlamendi poole pealt ning meie komisjon ka tulevikus eh, ei hoiaks eh, vaka all seda, kui teie tööd ohustavad need, kes teile eh, rahavahendeid ei eralda või eraldamist tõkestavad. ja ma tahaksin küsida ka, et millises suurusjärgus äh, eelarvet tahate te eh, defineerida omalt poolt, et kui palju raha te vajate? Um... suur tänu, härra Becker. härra Štehhovski järgmisena, kas läheb mul juba paremini, härra Štehhovski? parem, parem, parem, parem. Claude, te olete lihtsalt fantastiline natuke juba paned Sissiiliat, läheb üle, üle piiri. no te kuulsite varem seal oma kõrvas tšehhi keelt, eks see aitab ka kaasa. härra Moraes soovitab kõnelejal tšehhi keeles jätkata härra Legeri, suur tänu, et liitusite meiega ja suur tänu, et te olete ka nii avatud suhtumisega. mul on väga hea meel, et te olete ka meid külla kutsunud ja teemegi seda. Teie äh, peakorter äh, ei asu väga kaugel, eriti Prahast on sinna lihtne saada, nii et äh, pange ennast valmis aga me kavatseme tulla ja küsida väga tõsiseid küsimusi. mina olen variraportöör Välispiiride fondi osas. seni pole selle fondi puhul eriti äh, tähendab seda, selle fondiga pole eriti arvestatud Frontexi tegevuses ja mõned liikmesriigid ei ole neid rahalisi rahalisi vahendeid edastanud Frontexile, kuidas te kavatsete seda muuta? ja teiseks, teie CV-s on kirjas, et teil on pikaajalised kogemused erinevates institutsioonides. meil omakorda on ametnikega palju öö, ähm, kogemusi ja ametnikud, kes arvavad, et äh, mitte midagi ei ole võimalik muuta. ma loodan, et Frontexis õnnestub teil siiski keskenduda sellele ka, kuidas oma tööd tõhustada. ma olin raportöör ka kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve küsimuses. ja nõukogu ettepanekust oli lugeda, et nemad näevad ette, et teie vahendeid kärbitakse. ja ka personali vähendatakse. mis see täpselt teie jaoks tähendab? ja öö, ma tahaksin öö, kiita ka meie tõlkemeeskonda, minu saksa keel tõlgiti nii ilusti tšehhi keelde ja teinekord eh, tuleks eh, kiita ka tõlkede hästi tehtud töö eest, tõlgid on nõus. härra esimees väga lahkelt nõustub, teinekord võetakse tõlke iseenesestmõistetavana. tõlgid tänavad. Eh, proua Vermeer järgmisena, palun suur tänu, härra esimees. ja suur tänu, härra Legeri, et äh, olete täna liitunud meiega. ma arvan tõesti, et väga oluline on see, et äh, saadikud osaleksid teiega kohtumisel, see on väga-väga tähtis. Frontex on järjest rohkem rambivalguses, ähm, arvestades seda, et ähm, ebaseaduslike sisserändajate vood ainult kasvavad ja kasvavad ja ma arvan, et me peaksime keskenduma Frontexi ülesehitusele. kas te arvate, et teie juhtimise all äh, suudab Frontex pakkuda mm, ebaseaduslikule sisserändele mingisuguse alternatiivi? kas Frontex teie juhtimise all suudab äh, piiri, piire tõhusalt valvata või lihtsalt äh, peatatakse inimese piirile ja saadetakse kogu aeg tagasi? järgmisena härra Weizenhoff. Eine Frage, Sie haben gesprochen von äh, der Zusammenarbeit mit den anderen äh, tahtsin küsida, te rääkisite teiste agentuuridega Eurojust ja Europoliga koostööst. minu arust on andmevahetus äh, kokkuleppe sõlmimisel Frontexi ja Europoli vahel ja ma tahaksin küsida, et kui kaugele sellega on jõutud milliseid eesmärke selline kokkulepe täidab ja milliseid probleeme te näete äh, andmekaitse probleemistikuga seoses? Te ütlesite väga konkreetselt, et põhiõiguste kaitse on teile väga oluline. Thank you. And next is... Suur tänu. Ja siis härra Raadev suur tänu, härra esimees, härra Legeri. ma tahaksin äh, teid õnnitleda uue ameti puhul. Te võtate selle ameti üle ajal, mil äh, teile seatud ootused on väga suured. Te peaksite kõigepealt kaitsma Euroopa piire, ebaseaduslike sisserändajate eest ja samas äh, andma kaitset varjupaiga taotlejatele. Bulgaariast pärit rahvasaadikuna huvitab äh, mind väga varjupaiga taotlejate saatus, meil on äh, piiridel väga palju Süüriast pärit varjupaiga taotlejaid, üle kolmekümne tuhande inimese on üritanud meie piire ebaseaduslikult ületada ainuüksi sellel aastal. ja samas on mõned ka piirist üle tulnud, üle Musta mere. ja meie oleme palunud abi Euroopa kolleegidelt ja minu küsimus teile on, et kas teil on plaanis ka uus lähetus saata äh, Bulgaaria ja Türgi ja Bulgaaria ja Kreeka piiridele. ja äkki on vaja Frontexi lähetus saata üldse Musta mere piirkonda selleks, et kontrollida rändevooge Euroopa suunas? ja mis te arvate, kas Mustast merest võiks kujuneda Euroopa suunas uus illegaalse rände koridor? ja kui see nii peaks olema teie hinnangul, siis millised on pikaajalisemad meetmed, mida te kavatsete rakendada nende liikmesriikide puhul, kellel on äh, lisaabi vaja selleks, et nendele voogudele kuidagi vastu panna. ja viimane kõneleja on Elis Schlein, palun. suur tänu. tere tulemast äh, teile, härra direktor, ja mul on teile üks väga konkreetne küsimus. ma tahaksin, et te täpsustaksite Frontexi rolli äh, Tritoni operatsioonis. oktoobris kaks tuhat kolmteist pärast Lampeduusa tragöödiat käivitas Itaalia valitsus Mare Nostra operatsiooni ja meil õnnestus äh, tuhandeid elusid Vahemerel päästa ja nagu juba öeldi, Vahemerest on kujunemas Euroopa surnuaed. Äh, meil õnnestus Euroopas enne tekitada ühtne surnuaed, kui me jõudsime ühtse rändepoliitikani. Frontex ja liikmesriigid peaksid nägema rändeküsimustest ühtset väljakutset, mitte äh, seitsme riigi eraasjana seda nägema. aga on tõsiseid probleeme, Tritonile ette nähtud vahendid ei ole sugugi võrreldavad äh, sellega, mis äh, oli võimalik kasutada Mare Nostra puhul see tähendab vähem äh, aluseid, vähem äh, personali ja nende tegevuspiirkond piirdub kolmekümne meremiiliga rannikust. Äh, Mare Nostrumi puhul oli see sada seitsekümmend miili ja lisaks sellele ei ole neil ka päästeoperatsioonide pädevust, nii oli nagu Mare Nostrumi puhul. ja tulemuseks on selliste tragöödiate kordumine või lihtsalt, mis on veelgi hullem, me üldse ei teagi, et sellised asjad juhtuvad, sest meil lihtsalt ei ole aluseid seal piirkonnas. nii et eh, mis te arvate, et mis on Frontexi roll eh, Tritoni operatsioonis ja mis te arvate üldse selle eh, tulemuslikkusest ja kuidas seda täiustada tulevikus. härra esimees, nagu te teate, mõned meie kolleegidest on selle piirkonnas käinud, proua Schlein on käinud vaatamas praegu valitsevat olukorda, nii et paljud kolleegid on täiesti teadlikud äh, seal toimuvast. loomulikult on esitatud väga detailseid küsimusi, üritage vastata, aga, aga teha siis nii kokkuvõtvalt kui võimalik. suur tänu kõikide nende esitatud küsimuste eest ma lähen üle prantsuse keelele, ütlen seda tõlkide jaoks. esitati üsna mitu küsimust, mis puudutavad eelarve küsimusi ja üldse rahalist poolt. loomulikult, nagu te teate, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarve oli kaheks, oli üheksakümmend miljonit eurot äh, Frontexi jaoks, äh, tehti ettepanek äh, luua kahekümne miljoni euro suurune reserv. pikemas perspektiivis arvan ma, ja siin ma mõtlen siis mitmeaastase finantsraamistiku vaatevinklist peaks me tegema ära väga-väga konkreetse töö teeks, peame seda tegema kõikide osapooltega koostöös. ning äh, lisaks äh, Frontexi koostööle Euroopa Komisjoniga ja sellele tööle, mida on teinud ära meie juhatus, räägitakse väga palju sellest, et äh, on vaja ära teha teatud töö ka eelarvepädevate organis-, institutsioonidega, millest üks olete teie jah, äh, praegu on äh, rasked ajad rahalises mõttes tervele Euroopa Liidule ja liikmesriikidele ja nendel rasketel aegadel äh, on oluline see, et me suudaksime näidata seda, et millist lisandväärtust meie operatsioonid toodavad. on oluline, et me saaksime nii hästi kui võimalik õigustada neid valikuid, mis me oleme langetanud ja väga oluline on, et me suudaksime tõestada seda, et äh, meie operatsioonid äh, on niivõrd äh, kulutõhusad kui võimalikud ja tooks selliseid tulemusi, mida Euroopa Liit ootab Frontexilt osalt me peame vastama siis humanitaarprobleemidele, millele viitasid väga paljud saadikud ja teisalt peame me Äh, siis äh, kontrollima Euroopa välispiiri, äh, suutma vastu panna rändevoogude poolt pakutavale survele ja see on meie peamine tegevuse eesmärk nüüd rääkides täpsemalt nendest eelarve küsimustest, ma arvan, et jah, tõesti peab, on meile väga vajalik kodanikuvabaduste komisjoni toetus ja ma tahaksin siinkohal tänada neid saadikuid, eh, kes küsisid, et kuidas Frontexit oleks võimalik aidata. meil Frontexis on muidugi hea meel, et eh, rahvasaadikud meie tegevust toetavad. see on meie jaoks eriti oluline, arvestades seda, et eh, me peame Äh, tegutsema praegu uue mitmeaastase finantsraamistiku kontekstis ja, ja see on ilmselt äh, meile eriti oluline siis, kui asi läheb finantsraamistiku revisjoniks. nüüd äh, on paljusid põhjuseid, miks, ma ei saa täpselt öelda, et millistest vahenditest millised on need miinimumvahendid, mida meil on vaja. põhjuseid on, nagu ma ütlesin, mitmeid ja asi on selles, et ma pole üldse veel oma tööga pihta hakanud ja seega on mul väga raske mingi numbriga välja tulla ja teiseks meie strateegilised prioriteedid. Neid me peame ühtlustama kõikide huvipooltega, seda loomulikult Frontexi juhatuse kooskõlastusega, aga ma kujutan ette, et ka teistes organites käivad arutelud selle üle, näiteks nagu parlamendis, nõukogus, ministrite nõukogus, kõikides Euroopa Liidu institutsioonides ja need arutelud äh, annavad meile teatud infot poliitiliste prioriteetide kohta, mida me peame siis äh, strateegilises plaanis äh, eelistama. nii et ähm, praegu on väga raske öelda täpsemalt, palju meil raha oleks vaja. ning lisaks sellele väga palju küsiti selle kohta, et kuidas Euroopa fonde kasutatakse, kui ma nüüd sain teie küsimusest kõikidest õigesti aru kahe tuhande neljateistkümnendast aastast äh, on äh, meil uu-, uued fondid äh, käigus, ehk siis varjupaigafond ja siseriikliku julgeolekufond ja mulle tundub, et Frontex võib aidata liikmesriike Äh, andes neile toetust, tehnilist toetust, tehnilist abi ekspertide näol ja võivad kaasa aidata siis projektide koostamisel ja lisaks sellele võib Frontex aidata kasutada ka äh, Frontexi äh, vahendeid, operatiivvahendeid, noh näiteks kas lennukeid või äh, Äh, laevu, mida siis liikmesriigid on ostnud või mille liikmesriikide grupid on ostnud äh, ja neid kasutada siis ühisoperatsioonides. ja ma arvan, et äh, Frontex võib aidata siin sellega, et ähm, ka aitab organiseerida nende vahendite ühiskasutamist, nende vahendite koondamist ja siis jagamist äh, ja võib aidata kaasa ka organiseerida siis ühisomandisse nende vahendite ostmist, äh, kuhu, kus siis saaksid osaleda mitmed liikmesriigid korraga. üsna mitu küsimust äh, esitati põhiõigustega seoses ja sellega seoses, et kuidas äh, neid äh, rakendada ja kuidas neid ähm, toestada. see on äh, Frontexi üks põhimissioonidest, mis on viimastel aastatel Frontexis välja arendatud, meil on nüüd ametis siis põhiõiguste ametnikud. ja ma ütlesin oma sissejuhatuses, et ma olen veendunud selles, et see süsteem peab äh, käima minema, äh, põhiõiguste seiresüsteem, nii nagu seda näeb ette Euroopa põhiõiguste harta. ja minu jaoks on äh, oluline see, et et ma saaksin aru sellest, kuidas koha peal tegelikkuses on need asjad organiseeritud, eriti koorma, koormuse jagamise osas äh, Äh, jah, võib-olla üldiselt on asjad äh, üldiselt äh, hästi ette nähtud ja ette kavatsetud, kuid võib olla ka selliseid üksikjuhtumeid, kus on teatud, kus teatud ametnikud mis iganes põhjusel rikuvad põhiõiguseid. ja sellepärast ma arvan, on oluline natukene tähelepanu pöörata sellele, et kuidas juhtumipõhiselt läheneda ja lisaks sellele esitati ka küsimusi idapiiridega, pigem Musta mere piiriga ja, ja ka maapiiri ületamisega Bulgaarias. ma ütlesin oma esialgses sõnavõtus, et äh, osaliselt äh, peame me maadlema ühe kõige pakilisema probleemiga, nimelt meie lõunapoolne merepiir, aga samas selles töös ei tohiks unustada seda, mis äh, võib äh, hakata kujunema idapiiridel. ja see tähendab seda, et meil peab olema piisavalt eelarvelisi vahendeid või vähe, pigem nende eelarveliste vahendite hulga arvestades peame mõtlema seda, mida me tulevikus saaksime teha aga viia läbi ka harjutusi, õppusi. nii et kui me tahame olla valmis äh, andma abi teatud liikmesriikidele teatud piiridel, kus praegu Frontexi missiooni ei ole, siis on vaja meil mm, aeg-ajalt teha koostööd nende liikmesriikidega ja seda siis teha läbi õppuste. praegu on mul raske vastata küsimusele, et kas me saame Bulgaariasse saata oma lähetuse oma missiooni, aga minu eesmärk on küll mitte unarusse jätta ühtegi piiri ja kavatsen saata missioonid erinevatesse punktidesse, kuhu on vaja. ja ma ei tahaks küll keskenduda ühele või teisele piirkonnale ainult. ja siis esitati küsimus paljude kolleegide poolt äh, mida võiks laiendada, tõlge, tõlgendada laiemalt niimoodi, et kas Frontex suudab välispiire hallata praegu. praegu aluslepingute kohaselt lasub kõigepealt vastutus äh, piiride kontrolli puhul liikmesriikidel, aga Frontex muidugi reageerib äh, liikmesriikide palvele, kui nad seda paluvad, äh, me võime anda Euroopa poolset lisandväärtust operatiiv- ja solidaarsusmeetmete läbi Äh, Frontex on aga tegelikult üks osa suuremast äh, koguse, kogumist ähm, äh, ja me oleme ainult üks osapool rändevoogude haldamise osas. me teame väga hästi, et et Frontex ei ole sugugi ainus, kellel on suhted transiidi ja päritoluriikidega ja et meie sõltume poliitilisest dialoogist ja teistest koostöölu koostöövormidest, arengupoliitikast äh, ja nii edasi. on terve rida poliitikaid, äh, mida Euroopa Liit äh, praegu arendab, mis pikemas perspektiivis võivad vilja kanda ja seega Frontex ei ole praegu sugugi ainus organ, mis sellele migratsioonipoliitikale peaks andma vastuse ja siis esitati üks väga konkreetne küsimus äh, Tritoni kohta ja Frontexi rolli kohta. ma pean tunnistama, et mul ei ole veel täit ülevaadet äh, Tritoni kohta ja ma ei oska praegu vastata päris täpselt, et milline Frontexi roll peaks olema äh, ma tean, et on, eile oli veel nelikümmend seitse juhtumit, mille puhul äh, Tritoni läbi päästeti äh, inimesi uppumissurmast, kes siis ületasid äh, Vahemerd. Tritoni mandaat on teistsugune kui Itaalia Mare Nostrumi operatsiooni puhul Mare Nostrum siis käivitati äh, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta sügisel pärast Lampedusa äh, tragöödiat. nii et äh, mandaat Tritoni puhul on hoopis teistsugune, geograafiline ulatus on ta ka teistsugune, nii nagu te ka ise ütlesite. Frontexi roll muidugi ennekõike on vältida inimeste hukkumist. ma arvan, et nii Frontex kui ka kõik teised mis iganes on ka nende missioon. olgu tegemist siis laevadega, kes äh, mööduvad sellest piirkonnast, peavad inimesi aitama, see on mereõiguse põhiline säte, et hädasolijat aidatakse. ja Frontex peab samuti siis äh, sellest loogikast äh, lähtuvalt kõikide liikmesriikide jaoks kohustuslikku mereõigust, meie jaoks on see ju samuti, me peame inimeste elud päästma, kui me seda saame teha. nii et see on kõik, mis ma praegu Tritoni kohta võin öelda. ma pole veel ametisse astunud ja mul on väga raske täpsemini vastata. ma loodan, et äh, ma vastasin enamus küsimustele ja loomulikult äh, olen valmis, äh, daamid ja härrad, äh, vastama veel lisaküsimustele, kui teil neid peaks esinema. suur tänu. selge, kui te võtate oma ameti üle, siis me kindlasti räägime ka edaspidi. nii et kindlasti süviti saame nendesse teemadesse detailsemalt laskuda. tuleme visiidile veebruaris ma saan aru, et te oleksite võinud ka pikemalt vastata, jah, aga neid võimalusi veel tekib. nii et ma tahaksin tänada kõiki neid äh, liikmeid, kes jäid kohale. nii et suur tänu kolleegile, et jäite. ja suur tänu kõikidele äh, aepellistele ja tõlkidele. Äh, muud küsimused jäävad ära ja head nädalavahetust kõigile, aitäh!